inimõigused on äh, siin sellele kojale väga suurt huvi pakkuv teema. nüüd äh, kaheteistkümnenda novembri istungi protokoll on teile välja jagatud ja tekst on kinnitatud. kas kellelgi on mingeid märkusi äh, selle protokolli või vastu võetud teksti kohta, kas protokolli kohta on kellelgi mingeid märkusi? ma ei näe, et keegi oleks sõna palunud, seega protokoll on kinnitatud järgmine punkt. Tšehhi pädevad